przewodniczący! Hello. Good morning, colleagues. tere hommikust, kolleegid! kuulutan meie täiskogu istungi avatuks, esimene päevakorrapunkt on äh, härra Salvador Garriga Polledo raport Tuleviku investeerimine ning uus mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel. ja kõigepealt annamegi sõna meie raportöörile, härra Salvador Garriga Polledo, palun, teil on sõna. härra president lugupeetud härra volinik Levandovski, lugupeetud kolleegid, kakskümmend kolm aastat on meil juba finantsraamistik